komisjoni selleks, et ta sellega edasi tegeleks. Teile on äh, päevakorda antud, äh, vabandust, äh, protokoll ja laiali jagatud, kas teil on kommentaare selle kohta, ei ole, siis on need kinnitatud ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on esimene täna pärastlõunal.